teenuseid, see tekitab probleeme. et me ei saa neid süsteeme lõimida ja miks me peaksimegi? miks meil ei peaks olema konkurentsi Euroopa Liidus, miks peaks meil olema äh, kõigil niisugune ühe, ühesugune nõukogude tüüpi süsteem, mille üle otsustab Euroopa Ülemkogu või komisjon või kes iganes. see lihtsalt ei toimi. meil peab olema konkurents palkade osas ja kõigis muudes küsimustes. see panebki majanduse elama. ja Briti majandus elab. Briti majandusel läheb väga hästi, vaatamata Brexitile, Euroopa majandusel aga ei lähe väga hästi. euro olukord paistab päris halb, isegi Saksa pangal on probleeme, Itaalia pankadel on, on kõigil juba vesi ahjus nii et meie süsteem toimub, toimib paremini ja kui me üritame kõik Euroopa süsteemid muuta ühetaoliseks, siis on tulemuseks üks asi. mingi Nõukogude lähenemine või kommunism või igal juhul on see väga halb ja ohtlik mõte. ning Ühendkuningriik ei toeta seda ja see annabki meile põhjuse lahkuda, aitäh! nüüd vaba mikrofon ja proua Grappini üks minut. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, mina tegelikult ei mõista mõnede kolleegide positsiooni, see on väga segadust tekitav. me ei taha ühtset või ühte ainsat sotsiaalkindlustussüsteemi, ei, me tahame, et austatakse ringi liikuvate töötajate õigusi, kui nad erinevatesse liikmesriikidesse lähevad ja me tahame, et nende õigusi hüvitisele äh, austataks samamoodi nagu kohalike töötajate omi, me tahame ühtset turgu, me tahame töötajate liikuvust, aga me samas uskumatul kombel seal ei taha austada hüvitise õigusi. võib-olla see, mis meil praegu on, ei ole kõige õigem viis edasiliikumiseks, aga võrdleme nüüd äh, seda, mis meil praegu on, äh, eelneva olukorraga. see on kompromiss, jah aga see võimaldab seda, et meil ei ole enam selliseid olukordi tulevikus nagu näiteks Austria puhul, kus vähendatakse teistest liikmesriikidest pärit inimeste äh, lapsetoetusi. me oleme sellist asja kuulnud ka teistest liikmesriikidest. kas me tahame ühtset solidaarset Euroopat äh,? seda me ju tahame äh, ja selle see lepe ka tagab. Äh, meil peab olema võrdse töö eest võrdne tasu, aga meil peavad olema ka võrdsed sotsiaalkindlustushüvitised äh, ma tahaksin teile selgitada, et siin kolleeg on palunud sinise kaardi küsimust, äh, aga äh, äh, ma annan teile küll ühe minuti, aga seda pärast järgmist kõnelejat, siis te saate mu ühe minuti. kõigepealt saab sõna härra Marjas suur aitäh, lugupeetud proua president, sotsiaalkindlustussüsteemid kuuluvad liikmesriikide pädevuse alla. teiseks paindlik tööturg ning töötajate lähetamise süsteem tekitab sotsiaalset dumpingut ja see on kogu seda asja veelgi segasemaks muutnud. mitte ükski sotsiaalkindlustussüsteem ei tohi olla muudetud süsteemiks, mis peaks toetusi pakkuma naaberriikidele. ja see on näiteks Kreekas meie süsteemiga niimoodi läinud. see puudutab tuhandeid bulgaarlastest töötajaid Kreekas Äh, kolmandaks, äh, diskrimineerida ei tohi neid, kes äh, seaduspäraselt liikmesriikides tööd teevad, kuid me ei tohiks õiguste eksporditavust lubada. ja töötushüvitised neile, kes tööd otsivad, jah, inimesi on võimalik kaitsta ainult siis, kui nad jäävad sinna riigi, kus nad on, ainult pensione tohiks eksportida need on õigused, mida tegelikult peaks olema võimalik kaasa võtta oma koduriigi ka, need on küsimused, millega peab tegelema ka ajude äravool, äh, mis on toonud kaasa selle, et sotsiaalkindlustussüsteemid on äh, väga keerulises olukorras, aitäh. Äh, kolleeg Lennars, üks minut. ja suur aitäh, lugupeetud president, see ei ole sinise kaarte küsimus, vaid pigem protseduuriline küsimus, ilmselgelt härra Coburn või EFTD teised liikmed ei tulnud arutelu alguse lõigeks ajaks kohale ja minu arvates on ebaõiglane see, et pärast seda, kui ta nüüd kenasti pikalt hommikul magas ja hommikusöögi ära sõi ja hiljaks jäi, eh, saab ta ikkagi arutelu lõpus veel kõneaega. Eh, ma arvan, et see ei ole õige, kui sa tahad kõneaega saada, siis sa pead õigel ajal kohale tulema ja kui sa kohal ei ole, siis kõneaega ka ei saa. see on eh, kodan-, kolleegi enda valik president, mina olen väga õiglane äh, president, kui inimesed on ennast nimekirja kirja pannud ja, ja kui nad nimekirjas on, äh, siis äh, mina luban neil kõneleda, aga te ütlesite ka midagi väga mõistlikku ja loodetavasti härra Coban paneb äratuskella järgmisel korral varasemaks tirisema ja jõuab siia õigel ajal. nii, ja nüüd kolleeg Miranda, palun suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, minule valmistab suurt muret see olukord. Äh, töötajate sotsiaalsete õiguste järjepidevus on väga oluline, aga samas on oluline ka hoida ära äh, diskrimineerimine, äh, süsteemi ärakasutamine ja toon siinkohal erinevaid näiteid, näiteks Galiisa piirkonna äh, mobiilsus tähendab seda, et inimesed äh, emigreeruvad, äh, näiteks meie meremehed, kes on Norras tööd teinud ja sinna sotsiaalkindlustussüsteemi maksnud, ootavad endiselt oma hüvitisõigusi ja tegemist on Portugali töötajatega, kes on väga keerulises sotsiaalses olukorras, ehm, näiteks eh, nad pöörduvad tagasi oma koduriigiga eh, Šveitsist, aga nad ei saa kaasa võtta oma õigusi hüvitisele. ja eh, selline mm, liikuvus töö eesmärkidel on laialt levinud ja seetõttu tuleb tähele pööra-, tähelepanu pöörata sellistele küsimustele. me peame inimesi võrdselt kohtlema ja mina jätkan tööd selle nimel, aitäh! suur aitäh, kolleeg Pimenta Lopes järgmiseks. suur aitäh, lugupeetud president. see ettepanek, mida mõned tahavad blokeerida, väljendab tegelikult komisjoni ettepanekuga äh, seoses edusamme äh, me räägime sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimisest, see saab aset leida ainult siis, kui äh, me teeme seda äh, solidaarselt, äh, kui me tagame äh, ümber, kui, kui tahetakse tagada ümberjaotamine, aga eelmisel nädalal öeldi, et nii ei saa edasi minna. siin püütakse pensioniiga tõsta selleks, et tagada, et sotsiaalkindlustussüsteemid oleksid jätkusuutlikud, aga see kõik näitab, et olukord on keeruline. aga meie panus ei ole piisav olnud. me peame tagama sotsiaalse õigluse ja äh, parandada tuleb äh, töötajate sotsiaalseid tagatisi. suur aitäh, sellega on meie kõnelejate nimekiri ammendunud ja sõna saab volinik Tyson, palun. suur aitäh, austatud president, austatud parlamendisaadikud. ma tahaksin tänada teid selle väga äh, huvitava ja elava arutelu eest sellel väga olulisel teemal meie oleme välja pakkunud äh, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise reeglid ja me pakkusime need välja kaks ja pool aastat tagasi, ehk siis tegime seda õigel ajal. ja me tulime välja selle ettepanekuga sellepärast, et me peame äh, kaitsma järjest äh, rohkemate liikuvate kodanike huve Äh, demograafiliste muutuste ja liikuvuse kontekstis äh, tuleb äh, olemasolevaid reegleid ajakohastada selleks, et kodanike õigusi piisavalt kaitsta. töötajate vaba liikumine on võimalik ainult siis, kui mobiilsed töötajad saavad säilitada ka oma sotsiaalkaitse. kaasajastamine annab riikidele paremad instrumendid selleks, et võidelda süsteemi ärakasutamise ja pettuste vastu ja kodanikud saavad kasu ka nendest selgetest kuupäevadest, mille me tahame paika panna, panna eh, tingimustena koostööks erinevate liikmesriikide süsteemide vahel ja meil on vaja tagada ka õiguskindlus, mida me võlgneme oma kodanikele, töötajatele ja ettevõtjatele, et nad saaksid kasutada vaba liikumise õigust. Neil põhjustel ei saa me eh, seda eh, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise ajakohastamist enam edasi lükata, komisjon seetõttu, lugupeetud parlamendisaadikud, loodab teie peale, et see parlament võtab esimesel lugemisel kokkuleppe äh, vastu, mis näitaks äh, meie kodanikele, töötajatele ja ettevõtjatele, et me tõesti hoolime sotsiaalkindlustusõigustest äh, ning et me hoolime seeläbi ka oma siseturu heast toimimisest, sest et jah, tõesti, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine on otsustava tähtsusega vaba liikumise tagamiseks ning töötajate vaba liikumine, FIE-de vaba liikumine ja ettevõtete vaba liikumine on otsustava tähtsusega ühtse turu toimimise seisukohalt ja ma loodan, et see parlament siin näitab oma kodanikele mandaadi viimase päevani, et nende õigused on olulised. ma loodan, et parlament näitab Euroopa ettevõtjatele, et eh, ta mõistab ettevõtete ja ka eriti just VKE-de vajadusi ja et parlament näitab kõigile, et Euroopa suudab eh, oma kohustused täita. ja lugupeetud president, kui te lubate, siis kasutaksin eh, veel ühe lisaminuti, kuna tegemist on minu viimase Äh, sõnavõtuga selle parlamendi mandaadi raames ning tahaksin öelda, et koostöö parlamendisaadikute ja komisjoni vahel, eriti just äh, koostöö EMPL komisjoni äh, liikmetega on alati olnud suurepärane. ma arvan, et me suutsime koos väga palju ära teha ning ma tahaksin tänada teid kõikide nende saavutuste eest, milleni me jõudsime, soovin teile kõikidele kõike head, aitäh! Thank you suur aitäh, proua Tyson äh, ja äh, ma olen kindel, et tööhõivekomisjoni äh, kolleegid teavad ja tunnevad teid veelgi paremini, aga mina omalt poolt tahan tänada teid ka teie poolt tehtud töö eest, et te olete olete fraktsioonidega olnud valmis kohtuma ja et olete alati seisnud kodanike kõige paremate huvide eest, niisiis suur aitäh täna siia tulemast ja suur aitäh tehtud töö eest! ja nüüd saab kaheks minutiks veel meie raportöör härra Malas aitäh ja tänan ka proua volinik, kuna see on teie viimane sõnavõtt ka. parempoolsete, vastaspoolsete vastus, vastasseisust te näitasite mulle, et parempoolsed võivad teinekord olla progressiivsemadki kui vasakpoolsed, aitäh teile selle eest! no mõnikord öeldakse, et meie vastane on vihkamine, aga tegelikult on see hirm. ma kuulsin väga palju hirmu täna hommikustes sõnavõttudes. palju hirmu mille tulemusel inimesed räägivad mida iganes. kui öeldakse, et kuus kuud seda ekspordi tähtaega, et kui kakskümmend aastat on töötatud ühes riigis, et siis ainult kuus kuud tegelikult seda äh, hüvitise maksmist, tegelikult see, see on väga vähe ja me teame, et parlamendi uuring on näidanud, et kuus kuud sisuliselt võimaldaks paremini leida tööd ja paremini lõimuda teise riigi tööturule kui kolm kuud. kui ma kuulen, kuidas äh, põhjapoolsest ja läänepoolsest Euroopast pärit saadikud vaikivad suurtest ettevõtjatest, kes korraldavad sotsiaalset dumpingut, sest seda ei korralda mitte Ida-Euroopast pärit töötajad, vaid need suured ettevõtted, ja, ja kui te ühegi sõnaga sellest ei räägi, ei sunni neid ettevõtjaid tagama korralikku sotsiaalset kaitset oma töötajatele, siis ma näen, et siin on, siin toimib just hirm just eh, hirm nende suurte hargmaiste ettevõtjate eest, ei julge nende vastu sõna võtta ja sellest on väga kahju, see on kurb. kui me mõtleme ainult oma riigile, kui me ei mõtle kõigile töötajatele ja mõnedele vähemusele vasakult poolt, kuidas saab rääkida oma riigi huvidest, kui meil tulevad Euroopa valimised ja mõtlema peaks kõigile töötajatele, kellel on huvid, peaks mõtlema meie ühistele huvidele ja need suured ettevõtjad sisuliselt ju mängivad praegu ühed töötajad välja teiste vastu ja nõrgestavad kõik meie kõigi sotsiaalset kaitset. ma kutsun üles kõiki progressiivselt meelestatud saadikuid parlamendis, kõiki neid, kes Euroopa, kes arvavad, et Euroopa peaks olema ühtne ja peaks tagama edasimineku elu paranemise kõigile kodanikele ja töötajatele, sõltumatult nende kodakondsusest. ma kutsun teid üles, ma ei ütle, et meie tekst on nüüd täiuslik ja lahendab kõik probleemid, aga see annab märku sellest, et me oleme valmis edasi liikuma ja tagama töörahu ning võitlema konkurentsimoonutustega tööturul. ja tagama, et Euroopa ja progress ning edasiminek on sõnad, mida kasutatakse üheskoos. Could... aitäh raportöörile, kui saaks selle hirmu nüüd lootusega asendada, siis oleks hea ja kuna mul aega on ja me oleme sellises ehm, luule juurde juba jõudnud, siis eh, tsiteerin ühte poeeti. Believe in miracles and cures and healing wells ja nende mõtetega teen väikese pausi meie töös ja meie järgmine arutelu puudutab Euroopa tulevikku lood- koos Läti peaministriga härra Karinšiga. aitäh!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

täna on ehk võimalik äh, alustada kohe, sellepärast et kõik teavad ja tunnevad juba äh, meie pikaajalist äh, kolleegi ja sõpra, Läti peaministrit härra Karinšit. tere tulemast siia, te olete täna taas koju jõudnud, te teate seda parlamenti siin vägagi hästi ja arutelu teiega saab olema väga lihtne. Te teate ehm, seda, milline on Euroopa Parlamendi seisukoht, kui oluline on Euroopa Parlament. Te juba teate ja tunnete ehm, Euroopa Komisjoni presidenti, esimest asepresidenti. suur tänu siia tulemast. nagu te teate, siis meie eh, tahame et Euroopa Parlament oleks Euroopa Liidu tuleviku aruteludes keskmes, kesksel kohal. Te olete selle parlamendi sõber ja veel kord tere tulemast ning saategi kohe sõna, aitäh! ja nüüd on äh, avatud ka elektrooniline äh, registreerimine vaba mikrofoni vooruks ja ma sulen äh, selle registreerimissüsteemi pärast härra Karinši sõnavõtu lõppu. austatud tajani kungs president juncker kungs austatud president Tajani, austatud president Juncker, austatud parlamendi saadikud, austatud daamid ja härrad, kallid sõbrad. kõigepealt äh, väljendan oma rõõmu selle üle, et mul on võimalik täna seista siin teie ees ja rääkida niivõrd olulisest küsimusest, nimelt Euroopa tulevikust. nagu te hästi teate, siis ähm, olen siin parlamendis äh, töötanud saadikuna peaaegu kümme aastat. ja selle aja jooksul õnnestus mul nii mõndagi õppida. kui me siin kõnet peame, siis tuleb äh, sõna võtta vähemalt kolmes keeles, muidu lihtsalt ei saa. Also jetzt ist die zweite Sprache. nüüd on siis käsil teine keel prantsuse keel on mulle liiga keeruline kõneleda, jätkab prantsuse keeles paraku. et ma mõistan seda keelt, aga et selles keeles kõnet pidada, see oleks mulle liiga raske. ja ma jätkan inglise keeles um.. aga keeled on ju selleks, et suhelda. ees seisavad muutused, ees seisavad Euroopa Parlamendi valimised ja me peame kõigepealt natukene tagasi mõtlema, järele mõtlema, vaatama ka ajalukku, et kontekst oleks selge. Läti, Euroopa, mis seob eurooplasi? tõesti, kui selle peale mõelda, siis selleks on ühine ajalugu, mis pärineb vanast äh, Roomast, Kreekast, äh, ristiusust, kristlusest, mis on levinud üle kogu Euroopa ja viimasteks kohtadeks, kuhu jõuti, olid Balti riigid, kellest sai selle ühise kultuurilise religioosse pärandi liikmed. Rooma paavst andis lõpuks loa ristisõjaks mittekristlaste vastu Balti riikides. sellest ajast alates on meie riik teinud läbi kultuurilised muudatused, arengu koos Euroopaga, renessansi, reformismi, valgustusaja. tänasel päeval on meie riik valdavalt luterlik. me, me ise ajaloo käigus oleme pidanud ennast äh, Põhja-Euroopa kultuuriruumi kuuluvaks, me oleme kannatlikud, ratsionaalsed, seaduskuulekad. meie kultuur on loominguline, alati on äh, austatud äh, isiku ettevõtlusvabadust. kristluse käigus, kõikide nende sajandite käigus on meie riik pistnud rinda, rinda ka erinevate vallutustega, küll sakslaste poolt, poolakate, rootslaste ja venelaste poolt ja selle aja jooksul meil õnnestus säilitada me oma identiteet, oma keel, oma kultuur ja alles pärast esimest maailmasõda tuhande üheksasaja kaheksateistkümnendal aastal õnnestus meil kuulutada välja oma iseseisvus. Läks veel kaks aastat, enne kui Vabadussõja käigus õnnestus riik vabastada Saksa ja Vene vägedest. rääkides oma isiklikust ajaloost, siis minu eh, vanavanaisa läks tsaariarmeesse, hiljem sai temast eh, bolševist, eh, võitles nende eest ja kui ta kuulis, et Läti sai iseseisvaks, siis ta tuli koju ja hakkas võitlema oma riigi vabaduse eest. see on selline tüüpiline näide meie ajaloost. riik arenes jõudsalt edasi kahe maailmasõja vahel ja siis tuli Teine maailmasõda, mis tõi suurt hävingut kogu Euroopale. ja nüüd tulen mängu mina. mina olen pagulaste järeltulija. neljakümne neljandal aastal minu vanemad põgenesid Lätist Rootsi, umbes viis tuhat lätlast jõudsid Rootsi, kaks tuhat Saksamaale, põgeneti Nõukogude armee rünnaku eest. minu vanemad kasvasid üles Rootsis, said kokku, abiellusid ja liikusid edasi USA-sse, kus sündisin mina ja minu kaks õde. esimest korda tulin ma Lätti kaheksakümne neljandal aastal ma olin siis keskkooliõpilane, see oli eh, viimane pagulaste nii-öelda Läti kool mm, Saksamaal, kus ma käisin, tegemist oli täiesti teistsuguse maailmaga, kõik oli hall, inimesed ei naeratanud, Vene sõjaväelased tänavatel, kõik oli vene keeles, silmnähtavalt eh, ei olnud investeeritud ei majadesse, teedesse, raudteedesse, kõik lagunes. ja kui kaheksakümnendate aastate lõpus tuli solidaarsus Poolus, Poolas, Berliini müür langes, siis puhusid muutuste tuuled ka meie riigis. meil õnnestus lõpuks üheksakümne esimesel aastal oma iseseisvust taastada ja väga lühikese aja jooksul me ehitasime üles demokraatlikud institutsioonid, vaba etlu-, ettevõtluse, pangandussüsteemi, turumajanduse ja seda kõike praktiliselt nullist. kahe tuhande neljandal, neljandal aastal või napilt pärast taasiseseisvumist ühinesime Euroopa Liidu ja NATO-ga, peagi tähistame viiteteist, viieteistkümne aasta möödumist Euroopa Liiduga liitumisest ja võin öelda oma riigi nimel, et me ei ole hetkekski kahetsenud seda alates ajast, kui me liitusime Euroopa Liiduga mis Euroopa Liit siis on? esiteks, ja seda tahan ma rõhutada, Euroopa Liit on väärtuste liit, vabadus, demokraatia, õigusriik. kuidas varem lahendati konflikte ähm, sõdadega, relvadega, kuidas me seda teeme täna lõputute aruteludega, hääletustega, aga see on kordades parem kui see, mis varem toimus. Euroopa Liit kujutab endast ka majanduslikku arengut, mille nurgakiviks on ühtne turg. üksteisele oma piiride avamisega oleme äh, loonud kõige suurema turumajanduse maailmas üle viiesaja miljoni mm, peaaegu võrdub äh, USA majandusega, mida peetakse maailma kõige tugevamaks majanduseks. aga mitte kõik ei ole hästi Euroopa Liidus. me kõik poliitikutena teame, et Euroopa Liidu vastane meelsus on tõusuteel. on poliitikuid, kes pakuvad välja väga lihtsustatud vastuseid väga keerulistele probleemidele. Mm, tavaliselt ähm, viidatakse neile kui populistidele. minu lihtne sõnum on see, et ärge võidelge populistidega, see on mõttetu, püüdke mõista, miks inimesed kuulavad populiste, miks inimesed ei ole rahul. miks on siis see rahulolematus, miks inimesed ei ole rahul? vaatame tagasi aastasse kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa. USA pank läks pankrotti ja see tõi kaasa panganduskriisi üle kogu maailma, Euroopas, see tõi kaasa majanduskriisi, kõige suurema kriisi alates eh, suurest majanduslangusest. minu riigi SKT langes umbes veerandiku, üks suurim langus aastate jooksul ka teisi riike saba, tabas sama saatus ja mis sai pärast majanduskriisi, rändekriis, rahutused Lähis-Idas, rahumeelsed äh, meeleavaldused, millest äh, sai sõda ja siis pagulasvood. ja nüüd on tagajärg see, et inimesed on kaotanud ususüsteemi. see on mõistetav, et nad on kaotanud, aga me peame aitama neil see tagasi saada. kui vaadata valijaid siis mis neile kõige rohkem muret teeb? ma ütleksin, et neli asja. töökohad, elustiil, keskkond, ohutus, turvalisus. kui me räägime Euroopa tulevikust, siis tuleb tegeleda kõigi nende nelja teemaga. kõigepealt töökohad. Euroopa Liidul on olemas mehhanism selleks, et toetada töökohtade juurdeloomist selleks on see ühtne turg. ma mäletan ühte lugu oma lapsepõlve, lapsepõlvest. isal oli kolm poega ja ta annab keppi oma pojale, ütleb, et murra see ja poeg teeb seda, annab teisele, teine ka murrab ära. ja küsib, et mis, mis raskus selles on ja nüüd annab terve kogu keppe ja annab, palub selle eh, murda ja pojad üksinda ei suuda, aga kui pojad jõu koondasid, siis nad suutsid ja see ongi see ühtse turu võlu. meie ees seisavad väljakutsed ka ühisturul, need väljakutsed tulevad väljastpoolt. Hiina tugevnemine, USA administratsioon kes on muutunud, aga kes samas mängib väga olulist rolli maailma korra-, korralduses ja maailma majanduses. Hiina, riik, kes avatult subsideerib oma suurt tööstust ja see tööstus tuleb Euroopasse, konkureerib ebaõiglaselt meiega, samas Euroopa ettevõtjatel ei ole samaväärset juurdepääsu Hiina turule. mis on vastuseks? ma ütleksin, et vastus ebaõiglasele konkurentsile ei lasu protektsionismis. meie ei saa minna Hiina teed. me ei, ei saa käituda nagu hiinlased, vaid hiinlased peaksid tegema nii nagu meie, avama meile oma turu. meil on palju mõjuvõimu Euroopa Liiduna, ühtse turuna ja seda tuleb kasutada. aga mitte neid eraldiseisvaid piitsakesi vaid üheskoos tuleb tegutseda. Euroopa Liidu sees on meil ka takistusi, mis tuleb ületada. Need on seotud eh, sisemiste takistustega ühtsel turul. nii digitaalvaldkonnas kui ka teenuste valdkonnas. ma olen küsinud endalt, miks on kõige suuremad internetifirmad pärit just USA-st, miks mitte Euroopast ja vastus on tegelikult päris ilmselge. USA-l on dollaritsoon, föderaalvalitsus, föderaaleelarve ja null takistus, null takistus eh, osariikide vahel. Neil, neil on eh, nii-öelda sarnane majandus, aga meil on liiga palju tõkkeid. kui me räägime sellest, et me soovime, et meie riikides oleks eeskäijad siis ei, ei tohi takistada ettevõtlust konkurentsieeskirjadega, tuleb takistused eemaldada, et tšempionid ise saaksid kasvada ja õitseda ja konkureerida USA-ga, Hiinaga ja nad teeksid seda vabalt. üheks ühtse turu nurgakiviks on finantssüsteem pangad. kümme aastat tagasi kõige suuremaks ohuks pankadele oli likviidsus. me lõime Pangandusliidu, et Euroopa Keskpank saaks järelevalveõiguse kõige suuremate pankade üle tagamaks, et, et pangad töötavad ka homme hommikul, kui meil neid vaja on. maailm on kümne aasta jooksul muutunud. on esile tõusnud uus oht, terrorism, terrorismi rahastamine ja tihtipeale on seda tehtud eh, ebaseaduslike rahadega, mis on liikunud läbi Euroopa pankade. kuhu me oleme jõudnud rahapesuvastase võitluse tandril? siin kojas koos proua Sargentiniga olin raportööriks rahapesuvastase võitluse direktiivide osas. kas me oleme vigadest õppinud? rahapesuvastase võitluse direktiiv räägib ohu hindamisest ja ohu vähendamiseks, et must raha ei jõuaks meie pangandussüsteemi meist ida pool on suur majandus Venemaa. viimase kahekümne aasta jooksul on eh, Venemaalt püüdnud raha põgeneda, miks? Euroopa on turvaline, Euroopa on õigusriik, Euroopas ei ole võimalik raha ära võtta ilma kohtuloata ja see raha jõuab Euroopasse. osa sellest on puhas, võib-olla on isegi enamus puhast, aga osa ei ole. ja need, kes tegelevad ebapuhta rahaga, on kriminaalid ma ei räägi inimestest, kes püüavad makse optimeerida, vaid me räägime tõsistest kurjategijatest, kelle kaudu liiguvad miljardid eurod. ja nad otsivad äh, ahelas nõrkasid lülisid, selles riigis on võimalik teha seda, teises riigis teist ja ka meie, minu riik kuulus sellesse ahelasse, mitte üksi. rahapesu on Euroopa probleem sellest ajast alates, kui ma sain peaministriks, ei ole mul enam kannatust, et oodata kõiki järele, vaid ma tegelen sellega, et minu riigis saaks kord majja. me loome kõige puhtama ja vastupidavama pangandussüsteemi Euroopas ja ma olen valmis hea meelega teie kõigiga arutama seda, kuidas pangandussüsteemi puhastada. see on umbes nagu võitlus rottidega. Ehm, ma võin hea seista selle eest, et ma hävitan rotid oma majast, aga kuidas on asi naabritega, võib-olla kriminaalid on Lätis kadunud, aga kahjuks nad ei ole kadunud Euroopast, ehk kogu naabruskond tuleb puhastada. meil on vaja rahapesuvastase võitluse järelevalvet, see tuleb tsentraliseerida, nii nagu usaldatavusnõuete järelevalve tsentraliseerimine, see on oluline. järgmine probleem järgmine mure, mis on valijatel sisseränne, eluviis. sellele lihtsaid lahendusi ei ole, ma ei usu, et keegi oskaks lihtsat lahendust välja pakkuda. tõsi on see, et Euroopa on suurepärane koht, kuhu tulla, kus elada, kus tööd teha. meil on stabiilsed majandused, stabiilsed demokraatiad, õigusriigid, isikuvabadused ja väga paljudel meie naabritel seda ei ole kui autokraatia kasvab, siis surve ähm, ja soov tulla Euroopasse pigem suureneb, mitte ei vähene. see ei kao mitte kusagile ja meil tuleb õppida sellega toime tulema. minu riik on ka tegelenud immigratsiooniga. viiekümne aasta Nõukogude okupatsiooni äh, jooksul äh, tuli meile väga palju sisserändajaid, äh, kolmandiku võrra sisserändajaid Nõukogude Liidust meie valitsusel hääleõigust ei olnud, kuna meil oma valitsust ei olnudki, tege-, Moskva oli see, kus otsused langetati, mingit kaasotsustust, mingit hääleõigust meil ei olnud, otsustas Moskva. pärast seda, kui me saime iseseisvuse tagasi, mida me siis tegime? me püüdsime hakata integreerima neid inimesi, tuleb teha tööd nende in-, inimestega, tuleb need inimesed lõimida meie haridussüsteemi, kultuurisüsteemi. see on vastus, nende vastu ei saa võidelda, ei saa võidelda selle vastu või lõpetada seda, et inimesed tahaksid tulla Euroopasse, me oleme selline sihtkoht, kuhu taha, tahetakse tulla ja seega tuleb tulijad integreerida. loomulikult on võimalik ka midagi ette võtta, et siia tulekuvoogu leevendada ja vastuseks on Frontex tegemist on suurepärase programmiga, mida tuleb tugevdada, kui me saame oma valijatele näidata, et me suudame välispiire kontrollida, siis meil võivad olla vabad sisepiirid ja me ei pea jälle arutama eh, Schengeni eh, küsimust. Eh, me mäletame veel aega, kui Schengenit ei olnud, kuidas kontrolliti, vaadati läbi piiridel autod ja nii edasi. meil on vaja avatud piire oma siseturu jaoks see tähendab, et meil peavad olema tugevad välispiirid, tuleb rahastada pagulaslaagreid, tuleb rahastada äh, kolmandaid riike, et ka neil tekiks demokraatia ja õigusriik ja tuleb äh, töötada integratsiooni kallal. Euroopa Liit on senini ikka veel kahekümne kaheksa suveräänse riigi liit, igal riigil on oma suveräänne identiteet rahvuslik identiteet on väga oluline, me säilitaksime selle rahvusliku identiteedi, keele, kultuuri ja seda ka saabujate integreerumise läbi. siia tulijad peavad lõimuma meie ühiskonda, see peab olema sõnum. kui me saame selle kindlustada, kui me tagame oma välispiiride turvalisuse, siis ka meie hääletajad võivad ennast rahulikumana tunda. kolmas mure, keskkond kliimamuutused, ma ei hakka üksikasjadesse languma, langema, aga kliimamuutused on reaalsus. Ehm, kivisöe põletamine, gaas, nafta, see tuleb lõpetada. Ehm, me oleme näinud, et CO kahe heited on kasvanud ja midagi tuleb ette võtta, aga sellega on oma raskuspunkt, mitte kõikidel liikmesriikidel ei ole ühesugune energiakogum. Ehm, minu riik Rootsi järel Eh, kasutab nelikümmend protsenti taastuvaid energiaallikaid ehk me oleme nii-öelda keskmisest paremal positsioonis, aga mitte kõigil ei ole seda õnne. mõned sõltuvad kivisöest, fossiilkütustest ja keegi peab ülemineku eest maksma, meil on natukene aega vaja selleks. sõltumata sellest, kui kiiresti me soovime edasi liikuda, on üks struktuurne muutus, mis tuleb teha selleks, et seda üleminekut kiirendada selleks, mina olen siseturu eestkõneleja, selleks tuleb avada turg, energiaturg konkurentsile. tuleb ähm, tagada taastuvate energiaallikate turul konkurents. paljud riigid on näiteks reguleerinud äh, energiahinnad, elektrihinnad ähm, erinevatel päevadel on erinevad tariifid äh, Mm, aga kui see on ühesugune, siis keegi ei pea mõtlema selle peale, millal ma kasutan pesumasinat või, või, või kasutan elektrit. Eh, need riigid, kus eh, konkurents on avatud, eh, seal teenusepakkujad pakuvad energiat kehtiva hinna alusel ja sellega on võimalik vähendada kulusid, et tipptunnil ei äh, kasutata nii palju mm, energiat ja kui seda kodumajapidamistes ja ettevõtetes eh, teha, siis on kokkuhoid meeletu, aga selleks on vaja dereguleeritud turgu, konkurentsi igal pool. ja neljas mure, turvalisus, julgeolek see tähendab erinevatele eurooplastele erinevaid asju. Lõuna-Euroopas, kui mõeldakse julgeoleku peale, siis mõeldakse kontrollimatu sisserände ohu peale, terrorismi peale. see on veel üks oht, mida tuntakse. Lääne-Euroopas on võib-olla kõige suuremaks ohuks kontrollimatu Brexit, mitte ainult kaubavahetusele, vaid ka Põhja-Iiri rahu mõttes mina olen pärit Lätist ja ei ole saladus, et kui lätlased mõtlevad julgeolekule, siis mõeldakse Venemaale. Venemaa on meie idanaaber, teie kõigi idanaaber. Venemaal on valitsus, kellel on üks kindel poliitika, ta on veendunud ja see on ka neil kirja pandud, et neid ümbritsevad vaenlased, nad on pidevalt rünnaku all, see on see, millesse nad usuvad. ja siis nad peavad võitlema ja võitlevad sellega, et vaenlane muuta nõrgemaks. praegu ei ole kõige suurem oht Venemaa poolt sõjaline oht, see on oht, aga see ei ole kõige suurem oht, meil on NATO, me oleme ise valmistunud. kõige suuremaks ohuks on valeinformatsioon. me elame maailmas, kus meil kõigil on need väiksed vidinad taskutes mõned aastad tagasi ma mõtlesin, et see tähendab seda, et meil tekib ühiskond, kus on piiramatu juurdepääs teadmistele, infole, aga nüüd on tulnud välja, et sotsiaalmeedia on ka suurepärane võimalus, kuidas propagandat teha ja see jõuab koheselt reaalajas kohale. üha rohkem inimesi ei saa enam infot äh, massimeedialt, ajakirjanikelt, Eh, kes on õppinud ajakirjandust ja kes allikaid kontrollivad, vaid üha rohkem saadakse informatsiooni sotsiaalmeediast. see on kontrollimatu informatsioon ehk me peame siin tõsiselt mõtlema ka selle peale, kuidas eh, platvormi ja interneti sisu pakkujaid kontrollida. jah, see on libe tee, see on eh, noataral käimine kaitse ja tsensorluse vahel lätlasena ma ei toetaks kunagi tsensor, tsensuuri, selleks on ajalugu mul teistsugune. aga kui me oleme nüüd rünnaku alla sattunud, mida vaenlased teevad, nad püüavad lõhestada meie ühiskondi, nad püüavad meid panna omavahel ehm, võitlema, mõelge kas või näiteks vaktsineerimise arutelude üle, kust see tuleb? Ehm, see tuleb ehm, Venemaalt kus on öeldud, et ei tohi vaktsineerida, sest sellel võivad olla väga tõsised äh, tagajärjed tervisele, siis rändedebatt, ka selle taga on Venemaa, Brexit, nad olid väga kaasatud, äh, George äh, Sorost peeti kohutavaks inimeseks, kes õõnestab kuidagi me, meie eluviisi, see kõik on pärit ühest allikast ja kui me ei tunnista endale seda, siis me ei hakka sellega ka tegelema, ma ütlen turvalisus, julgeolek, jah, sõjaline oht või me, minu riik investeerib kaks protsenti SKT-st eh, kaitsekulutustesse, me oleme NATO liige, me usume, et kõik peaksid kulutama nii palju, aga sõjaline osa on valemi üks pool, teine sama tähtis osa on valeinfo vastu võitlemine ja siin tuleb kaaluda vastavaid õigusakte ja nende vastuvõtmist lõpetuseks, ma ei oleks Läti poliitik, kui ma ei mainiks eh, mõne sõnaga ka mitmeaastast finantsraamistikku, seitsmeaastast eelarvet, mille osas püütakse nüüd kokkuleppele jõuda. ma nõustun täielikult, nii nagu Euroopa Parlamentki, et me peame rohkem investeerima teadus-arendustegevusse, noortesse ajudesse, tarkadesse ajadusse, nemad on need, kes loovad tulevikus väärtust juurde, töökohti majanduskasvu, aga samaväärselt tähtis on see, et kui me investeerime teadus-arendustegevusse, et siis me ei valiks välja paari pealinna, vaid investeeriksime igale poole Euroopas, sest targad ajud on igal pool Euroopas, igal pool Euroopas on vaja majanduskasvu, kui me keskendume vaid paarile liikmesriigile, siis me eh, ei tee endale teenet. jah, teadus-arendustegevusele, aga see peab minema kõikidesse paikades Euroopas ühtekuuluvus, ühtekuuluvus on endiselt oluline, aga see peab olema arukas, me peame hea seisma selle eest, et kõige vaesemad regioonid tõesti jõuaksid rikkamatele järele ja lõpetuseks põllumehed Euroopas. me teame, et ajalooliselt on väga suur osa Euroopa Liidu eelarvest läinud põllumajandusele. nii on olnud ja nii on see endiselt aga meil on ajalooline võimalus ajalooline ebaõiglus mm, ära lahendada. kõik põllumehed Euroopa turul eh, konkureerivad samal turul samade hindadega. me toetame põllumehi, aga asi on selles, et me ei toeta põllumehi võrdselt, kaugeltki mitte ja kolm riiki, kes kõige vähem põllumajandustoetusi saavad, on kolm Balti riiki, Eesti, Läti Leedu, see, sellel on matemaatilised põhjused, mis pärinevad üheksakümnendatest aastatest. meie põllumehed konkureerivad kõikide teiste põllumeestega Euroopas. ainus võimalus, kuidas konkureerida, on omaenda heaolu hinnaga. Nad on sunnitud vaesusesse, et konkureerida sellel turul. ja toetused peavad võrdsustuma, kui me toetame, subsideerime